viisteist minutit, palun. Be... on suureks auks esineda siin teie ees volinikukandidaadina, kelle valdkonnaks on rahvusvaheline koostöö ja areng. areng on suur osa liidu välispoliitikast, välistegevusest, tema peamine eesmärk on vähendada ja lõpp äh,, pikas perspektiivis kaotada ära vaesus see on inimeste jaoks mõeldud poliitika, mis äh, toetub solidaarsusele, mis on üks Euroopa põhilisi väärtusi. solidaarsus inimestega, kes tulevad toime vähemaga kui ühe euroga päevas ning nendega, kes riskivad oma eluga selleks, et jõuda Euroopa randadel äh,, rannale äh, paatides, mis tihti muutuvad nende kirstudeks. naistega, solidaarsus äh, seksuaalvägivalla ohvritega äh,, inimestega, keda kiusatakse taga äh, nende, sest nad kuuluvad vähemuste sekka äh, ning lapssõduritega. meie eesmärgiks on partnerlus, mille aluseks on ühised huvid. Äh, kui haprad riigid kukuvad kokku või terrorism laieneb Aafrikas, siis see on otsene oht Euroopale, kuid äh, kui kasvavad kaubavahetusvood ning paraneb ärikeskkond, kas on see kasuks ka Euroopale. Euroopa Liit on olnud väga tugev oma arengupoliitikas äh, ta on koos liikmesmaadega olnud maailma suurim doonor, andes rohkem kui pool maailmas antavast abist. Euroopa Liit on oluline kaubanduspartner arenevatele riikidele ning ka e, innovatsiooni, investeeringute ning ettevõtluse allikas. ta tegeleb oluliselt abi tõhususe ning äh, poliitikate ühtlustamisega arenguvaldkonnas. kui mind äh, kinnitatakse volinikuks, siis teen kõik, mis võimalik, et liit äh, säilitab oma juhtiva rolli jätkusuutliku arengu eestvedajana. taoline juhtimise roll on eluliselt tähtis kahe tuhande kahe tuhande äh, viieteistkümnendale aastale järgneva Äh, agenda elluviimisel ning läbirääkimistel, äh, milles kehtendume Cotonou järgsele raamistikule. see jõub, äh, toob meid, mind esimese prioriteedi juurde. oluline kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgne raamistik. praegune aastatuhande arengueesmärgid on andnud väga häid tulemusi, nad on stimuleerinud tegevu-, rahvusvahelise kogukonna tegevust ning äh, globaalne vaesus on kümne aastaga poole väiksemaks muutunud. vähemad inimesed lähevad näljasena magama, vähemad inimese, äh, vähemad lapsed surevad äh, haigustesse, mida oleks võinud vältida ning suurem hulk lapsi, eriti tüdrukuid, pääseb kooli. me oleme uhked nende saavutuste üle, kuid rahul olla ei saa. kakskümmend üheksa korda tõenäolisemalt sureb naine Aafrikas sünnituse tulemusena kui Euroopa ema. umbes seitsesada viiskümmend miljonit inimest maailmas ei pääse ligi öö, turvalisele joogiveele ja nälg on šokeeriv reaalsus, kui, kui rohkem kui kolm miljonit last aastas surevad öö, toidupuudusse. veel suuremat muret tekitavad ebavõrdsus ja geograafilised erinevused, kui Aasia ja Ladina-Ameerika liiguvad üsna paljulubaval teel, siis Sahara-alune Aafrika äh, jääb maha, kus sada kakskümmend miljonit inimest elavad suuremad vae-, suuremas vaesuses kui kakskümmend aastat tagasi. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta äh, järgne raamistik peab äh, kaotama ära vaesuse, samas tagades selle, et meie areng on jätu-, jätkusuutlik. me peame uue raamistikuga pöörama täielikult tähelepanu sotsiaalsele, majanduslikule ja keskkonna aspektidele ning saavutama maksimaalse tasakaalu nende vahel samamoodi peab ta täiesti äh,, täielikult kinni pidama inimõigustest, võrdsusest, demokraatlikest väärtustest ja seaduste ülimuslikkusest. samamoodi säilitades rahu ja julgeoleku. see on väga suur väljakutse, tuua kõik need aspektid kokku ühes põhjalikus ja kõikehõlmavas raamistikus, mis kehtib kõikide riikide äh, kohta, nii rikaste kui vaeste kohta. kuid see on väljakutse, milles me peame edukad olema. uus raamistik pakub meile erakordse võimaluse ümber kujundada globaalsed jõupingutused selleks, et paremini aidata arenevaid riike, selleks, et nad suudaksid üles ehitada jätkusuutlikud ning kaasavad ühiskonnast, võttes vastutuse omaenda arengu eest oma õlgadele, nagu seda on öeldud. suurim äh, headus, mis sa saad teistele teha, on mitte ainult näidata oma äh,, sinu enda rikkusi, vaid näidata, millised on tema enda rikkus kahe tuhande viieteistkümnenda äh, aasta järgse protsessi põhiline element on näidata võimalusi finantseerimiseks ning abiellu viimiseks. ma olen täiesti äh, nõus valitud äh, presidendi Junckeriga, et kõik liikmesmaad peaksid tugevdama oma pingutusi selleks, et täita ÜRO aastatuhande eesmärke ning investeeriksid vähemalt null koma seitse protsenti oma SKT-st arenguabisse liikmesmaad on lubanud täita seda eesmärki kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, kuid kahjuks jääb see meie haarte ulatusest väljapoole. kuigi me mõistame, millised on olnud majanduslikud probleemid, siis ma kutsun liikmesmaad üles äh, täita seda lubadust uues, uue raamistiku raames. selleks, et maksimeerida abi mõju, peame täielikult kasutama ära seda, kuidas paremini abi tõhustada, kuidas doonoreid äh, ja Äh, kuidas doonoreid saaksid pigem täiendada abisaajate enda jõupingutusi. Äh, partnerid peavad suurendama omaenda rahvusressursse, äh, juhtides paremini riiki ja finantse. Nende maksusüsteemid peaksid olema ausad ja tõhusad. me peame paremini ära kasutama uusi finantsvahendeid ning kaasama innovatiivseid tehnoloogiapartnereid. uus raamistik peab kaasama ettevõtteid, kodanikuühiskonda ning inimesi ainult globaalse partnerluse loomisega, kus kõik osapooled täidavad oma rolli, ainult siis suudame olla edukad. lõppude lõpuks peab liit säilitama oma juhtiva rolli, defineerides ambitsioonika ja tõeliselt muutust äh, toova agenda globaalseks solidaarsuseks ning selleks, et kõigi jaoks oleks tulevik äh, jätkusuutlik ja kaasav. minu teine prioriteet on käivitada ja pidada läbirääkimisi Cotonou järgse eh, raamistiku üle. Cotonou leping on kõige põhjalik, põhjalikum põhja-lõuna eh, kokkulepe maailmas. see on edulugu, millele me peame toetuma, kust edasi minema. küsimus pole mitte selles, kas ABK riigid on meile jätkuvalt olulised, loomulikult on, rohkem kui kunagi varem. küsimus on selles, kuidas kõige paremini projekteerida meie koostööd tulevikus. uus raamistik peab kohanema uue reaalsusega ning peegeldama kahe tuhande viieteistkümnenda aasta olukorra äh, ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgset olukorda. ABK Grupp juba mõtleb selle üle, kuidas edasi liikuda, Euroopa peab tegema sama. me peame looma tugeva partnerluse ABK riikidele ning me peame respekteerima fundamentaalõigusi arvestades nende riikide eripärasid, regioonide eripärasid. me peame arutama, kuidas oma partnerlust edasi viia, esimese sammuna käivitan laiapõhjalised konsultatsioonid eh, eelseisvate aastate jooksul. minu kolmas prioriteet, panustada maailmale eh, minu kolmas prioriteet on oluliselt panustada poliit-, eh, poliitikate kokkusobivust. me räägime me räägime maailmast, mis on ikka rohkem omavahel seotud äh, rahust, julgeolekust, energia ja kliimapoliitikani, äh, rääkides vahepeal veel põllumajandusest ja kauba, äh, kaubanduses. suurem koostöö, suurem kooskõla meie rahvusvahel, rahvuslike ja välispoliitikate vahel annab olulist e-, edu ning koostöö võib minna kaugemale puhtast abist, me võime tegeleda teaduse, tervishoiu, hariduse ja muuga valitud äh, president Juncker rõhutab oluliselt äh, poliitika äh, kooskõlastamisele komisjoni sees, uue komisjoni struktuur ning kokkulepe töömeetodite suhtes nii kõrge esindaja kui teiste volinikega, neil on, siin on väga palju võimalusi parandada meie poliitikate sünergiat ning öö, tõhusust. ma isiklikult annan oma panuse nende pingutuste elluviimiseks. arengupoliitika peab töötama sujuvalt käsikäes ühise välis- ja äh, julgeolekupoliitikaga, migratsiooni, kaubavahendus ja immigratsioonipoliitikaga. kui mind valitakse volinikuks, püüan täiendavalt parandada arengupoliitika liitmist teiste poliitikatega tihedas koostöös kõrge esindaja asepresidendiga ma te-, seisan selle eest, et me vaatame ettepoole, tegeleme asjakohaste algatustega, tegeleme diskussioonide ja dialoogiga äh, erinevate volinikega ning analüüsime põhjalikult kõiki panuseid, põhjalikult kõiki konkreetseid algatusi äh, proua esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, kaheksakümmend kolm protsenti eurooplasid arvavad, et on oluline aidata arengumaade inimesi kuuskümmend üks protsenti usub isegi, et abi tuleks suurendada ning seitsekümmend protsenti eurooplasi leiab, et arenguriikide aitamine on abiks ka neile endile. arvestades seda, kui suur on üldsuse toetus, peame näitama ikka ja jälle, et arengupoliitika töötab. meie kollektiivsed saavutused peavad olema nähtavamad. see on põhjus, miks ma tahan tulemustele orienteeritud lähenemist et iga euro on väärt seda investeeringut, milleks ta tehti. järgmine aasta on Euroopa arenguaasta. see on ideaalne võimalus kaasata, kaasata kodanikke ning selgitada, kuidas meie arengupoliitika aitab meid kõiki. proua esimees, lugupeetud liikmed. kui mind volinikuks kinnitatakse, siis püüan saavutada jätkuvat ja tihedat koostööd parlamendiga nii austades äh, lubadust pidada äh, lugupidavat ning äh, konstruktiivset dialoogi teiega. taoline dialoog on hädavajalik, et Euroopa edukalt mõjutaks uue maailma arengut kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järg, järgselt, et Euroopa räägiks ühel häälel ja kaitseks ühte visiooni. ootan huviga teiega koostööd selleks, et neid ambitsioonikaid